kuuskümmend kaheksa liiget on vastavalt äh, kodukorra artikli sada, äh, artikli sada viis lõikele kuus äh, otsustanud komisjoni oktoobri määruse kohta vastuväite esitada. see puudutab viieteistkümnenda mai kahe tuhande neljateistkümnenda aasta direktiivi ning see puudutab kriisilahendusmehhanisme see soovitus läheb hääletamisele neljapäeval. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on täna kell seitseteist null null ning eh, eraldi ja nimeliste ja osade kaupa hääletamise taotluste esitamise tähtaeg kell üheksateist homme. Eh, nüüd